Voilà, je vous propose de... nii, alustagem. hääletame, meil on ainult üks hääletus ees, nii et äh, annan veel aega mõne hetke kohtadele istumiseks see äh, puudutab territoriaalset ühtekuuluvust. hääletus algab seega nüüd praegu. Alar Leenarts, palun suvatsege istuda meneer Lennarts. Meneer Linnart, dat is tijd om te voten, om te stemmen. kõneleja ütleb hollandi keeles, et on aeg hääletada. niisiis, alustagem. kompromiss seitse. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus viiskümmend üks kolmes osas. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime, olgu. viiskümmend üks esimene osa üks rahvaparteilane on ülearu. vastu võetud, teine osa langeb ära. kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, kolmas osa vastu võetud. muudatus kuuskümmend kolm, samuti kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa langeb ära nüüd kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatus nelikümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend viis poolt, vastu erapooletud. kontrollime seda elektrooniliselt, palun. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kuus kolmes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. hääletus on lõppenud kakskümmend kolm poolt kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrolli, kontrollime kaheksakümmend kahte. hääletus on lõppenud. hüüded saalist ilma mikrofonita elektroonilisel hääletusel. No es una no es un, no es votación no es votación electrónica. see eh, ei eh, eh, olnud elektrooniline hääletus. president. esimees, see ei ole elektrooniline hääletus, eh, vaid see on eh, hääletuse kontroll. Te peate arvesse võtma seda, et üks saadik ei olnud saalis. I m sorry, but we voted. vabandust, aga me hääletasime, see polnud selge, paluti kontrollida Äh, saadik peaks olema äh, tähelepanelikum, nüüd on liialt hilja. oleme kontrollinud. tagasi lükatud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss üks. kaheksakümmend kolm hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss üks poolt, erapooletud. vabandust, äh, vastu, ütleb esimees, vastu võetud. muudatus kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli. kuusteist, kontrollime kuuteteist. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. lõpphääletus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. Eh, palju õnne raportöörile. C'est quand on se joue Je vais laisser quelques instants. nii annan mõne hetke aega, et kolleegid, kes soovivad, saaksid rahulikult saalist lahkuda. okei okay,, je vous propose de commencer le point. Läheme nüüd päevakorrapunkti üheksa juurde. S'il vous plaît. kallid kolleegid. On peut commencer? võime nüüd alustada, aitäh. päevakorrapunkt number üheksa, uurimuse pagulaste integreerimise kohta Kreekas, Ungaris ja Itaalias. ja seda esitleb Manuela Samme, et ta seda uuringut tutvustaks, palun. Many thanks, Mr President. suur aitäh, juhataja. selles uurimuses on võrreldud viimase aja poliitika arenguid vastuvõtu ja integratsioonipoliitikat pean ma siin silmas just nimelt kolmas riigis, Kreekas, Ungaris ja Itaalias. ehk me oleme võtnud luubi alla viimased kolm aastat, millis, oleme vaadanud, milliseid poliitikaid need äh, riigid on rakendanud ja millised on olnud põhilised väljakutsed. me oleme analüüsinud ka Euroopa-poolse rahastuse rolli ja samuti uurisime seda, kuidas need saabunud pagulased mõjutasid avaliku arvamuse suhtumist rändesse ja pagulastesse. me oleme analüüsinud olemasolevaid andmeid ja samuti on nende riikide eksperdid teinud oma analüüsi. mikrofon palun Okay. So I came here as a Hungarian MEP to listen to mina tulin siia Ungari ähm, saadikuna seda ülevaadet kuulama, mind see asi väga eh, huvitab, aga härra juhataja, kas te võiksite midagi teha selleks, et inimesed siin ei vestleks nagu kohvikus, asi on täiesti ehm, mõistusevastane üle piiri, ehk mul on suur palve, kas kolleegid kui neil on vaja vestelda, kas oleks võimalik paluda, et nad läheksid kohvikusse seda tegema niimoodi, et need, kes on huvitatud sellest raportist, saaksid seda kuulata? okei okay.. et nad tegid seda nüüd. I am going to present very briefly because I niisiis, mul on kõneaega ainult kümme või viisteist minutit, seetõttu ma saan teha vaid lühikese ülevaadete, ma saan rääkida võrdleva öm, ähm, analüüsi tulemuse, tulemustest ja samuti on need riigipõhised raportid ka. kõigepealt on mõningaid analooge pagulaste saabumises, aga nendes riikides on pagulasi või varjupaiga taotlejaid väga erinevalt koheldud alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast on kõigis nendes riikides olnud ülisuur pagulaste mass ja see oli ootamatu. Nendel riikidel ei olnud varasemaid kogemusi selle kohta, kuidas võtta vastu ja integreerida varjupaiga taotlejaid. Need kolm riiki äkki on kõik põhiliselt saabumised, esimesed saabumise riigid öm, ähm, või nii-öelda transiitriigid, kust äh, saabujad soovivad edasi minna teistesse liikmesriikidesse. kõikides nendes riikides on eitavate vastuste määr väga kõrge ja kasvav, kui seda võrrelda Euroopa Liidu keskmisega. vaatame nüüd olukorda igas riigis eraldi. Need, mida ma mainisin, need olid põhilised analoogi, analoogilised jooned, aga on ka erinevusi. Kreek, põhiline saabumispunkt Vahemere idaosas kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist oli see esimene Euroopa Liit, esimesel kohal Euroopa Liidus varjupaigataotluste arvult tuhande inimese kohta, tuhande elaniku kohta ja seal on tegelikult mm, nende piirile saabujate mm, koosseis palju erinevam teistest, seal on väga palju naisi ja ka alaealisi, rohkem kui Euroopa Liidus keskmiseid miks? aga sellepärast, et enamik nendest pagulasi tuleb Süüriast ja need on põhiliselt perekonnad. ma räägin siis aastast kaks tuhat kuusteist. sellel mainitud põhjusel on saatjata alaealisi seal vähem kui Euroopa Liidus keskmiselt kahekümne kaheksas liikmesriigis keskmiselt aastal ka kuusteist ehk kaksteist protsenti seal, Euroopa Liidu keskmine viisteist koma üheksa protsenti ja keskmiselt mm, tu-, tunnistati pagulaseks kakskümmend kolm koma seitse protsenti, Euroopa Liidus samal ajal keskmine oli kuuskümmend koma kaheksa protsenti. nüüd äh, Ungari. Lääne-Balkani marsruudil oli see sisenemispunkt, viieteistkümnendal aastal oli varjupaigataotluste arv tipus. Ungari oli, Ungarile esitati toona neliteist protsenti kõikidest Euroopa Liidu varjupaigataotlustest. ja suhtarv oli väga kõrge ehk kaheksateist pagulast iga tuhande Ungari elaniku kohta. pärast seda tippu sulges Ungari oma piirid. pärast kuueteistkümnendat aastat on varjupaiga taotlejate arv langenud. saja, sada seitsekümmend seitse tuhat oli varem ja siis kakskümmend kaheksa tuhat, ehm, kahekümne kaheksa tuhande peale see langes ja siis edasi nelja peale kõige suurem pagulaste rühm on Afganistanist ja Süüriast, need on põhiliselt noored mehed, ehk siin on see ähm, pagulaste ähm, koosseis väga erinev Kru äh, Kreekast ja Ungaris on ähm, kõige väiksem pagulasstaatuse tunnu-, tunnistamise määr. Euroopa Liidus kaheksa koma neli protsenti ainult said selle pagulasstaatuse. nüüd Itaalia. põhiline sisenemispunkt Vahemere keskosas. enim saabus sinna pagulasi kuueteistkümnendal ja seitsmeteistkümnendal aastal. ja nendel aastatel oli Itaalia teisel kohal pärast Saksamaad varjupaigataotluste arvu poolest ja seal oli ka kõige suurem arv saatjata alaealisi või protsent. enamik varjupaigataotlejaid on Aafrikast, Nigeeriast näiteks, ja põhiliselt on need noored inimesed, kaheksakümmend protsenti on vanusegrupis kaheksateist kuni kolmkümmend neli ja mehi on kaheksakümmend viis protsenti. nii et mäletate, täiesti erinevad näitajad Kreekost. kuuet-, kuueteistkümnendal aastal seal tunnustati rohkem paganda staatust äh, kui Mm, Ungaris ja Kreekas ehk kolmkümmend kaheksa koma neli protsenti, aga see jääb ikkagi Euroopa Liidu keskmisele ehk kuuekümnele protsendile alla. vaatame järgmiseks, kuidas on mm, integreerimispoliitika arenenud. rõhutan, need kolm riiki on põhiliselt saabumisriigid ja rõhuasetus on sellepärast olnudki vastuvõtmisel ja mitte integreerimisel lähenemine on kolmes riigis olnud ääretult erinev. Itaalia eriti ja vähemal määral Kreeka püüavad parandada oma vastuvõtu- ja integreerimissüsteemi, ehk nad püüavad laiendada neid rajatisi, lihtsustada tunnustamismenetlust, lihtsustada seda taotlemisprotsessi, ehk et kui inimesele antakse pagulastaatused, siis tal on lihtsam leida töökohta, teda on või hakatakse kiiremini ja lihtsamalt integreerima. mida veel Itaalia on teinud? Nad on varasemast märksa rohkem kaasanud regioone ja kohalikke omavalitsusi ehk kohalikke võime on Itaalias palju rohkem äh, kaasatud vastuvõtupoliitikasse ja integreerimispoliitikasse. Ungaris on totaalselt erinev lähenemine. pärast seda, kui viieteistkümnendal aastal oli neil see tipparv saabujaid, siis nad sulgesid oma piirid, esitasid, ehitasid piirile aia ja vähendasid ka avaliku sektori toetust enamik sealseid, ähm, äh, sealsest vastuvõtutööst ja integreerimistööst on vabaühenduste õlgadel. on olemas selline ähm, näitaja ähm, MIPEX-i integratsiooni indeks, mis ütleb, et kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Itaalia oli pisut paremas seisus kui Euroopa Liit keskmiselt mm,, Ungari aga Kreeka allpool Euroopa Liidu keskmist. millised on probleemid integreerimisega? Kreekas eriti, aga osaliselt ka Itaalias on häda selles, et puudub kogemus selliste suurte pagulaste voogudega tegelemiseks. ja see tähendab seda, et nende voogude haldamine, registreerimine ja nii edasi on väga pikk ja te seal tekivad viivitused. ja veel nendes riikides, Kreekas eriti aga osaliselt ka Itaalias, seal on nõrk haldussuutlikkus ning napib ka koordineerimist kõikide nende teenuste vahel, kes ja asutuste vahel, kes peaksid tegema, tegelema nende pagulastega. mis probleem veel on? ei ole piisavalt kohti, majutuskohti pagulastele ning liiga vähe on integreeritud tööturumeetmes, meetmetesse. põhjuseks on see, et Kreeka ja Itaalia on enim kannatanud majanduskriisi tõttu ja seetõttu on olukord vilets kogu elanikkonna jaoks ja seetõttu on integreerimine veelgi raskem ebapiisav rahastus, ka see on üks probleem ja samuti jär-, järjest negatiivsem suhtumine pagulastesse kõikides nendes riikides, selle kohta on mul kohe ka andmeid teile anda. mida veel oleme analüüsinud? oleme analüüsinud kulusid. Nendes riikides on väga kõrged pikaajalised kulud, mis on seotud pagulaste või varjupaiga taotlejate vastuvõtmisega. oletame aga, et ähm, need pikaajalised integreerimiskulud on ilmselt seal madalamad kui sihtriikides. IMF on leidnud, et eriti Itaalias ja Kreekas on väga järsult tõusnud lühiajalised kulutused, kui neid võrrelda SKT-ga. samas Ungaris on need madalad võrreldes Euroopa Liidu keskmisega. nüüd Euroopa Liidu rahastamise roll. Euroopa Liidu põhiline fond on AMIF Itaalias ähm, kasutatakse seda varjupaiga taotlejate vastuvõtukeskuste tugevdamiseks, Ungaris kasutatakse seda keelekursusteks nende pagulaste jaoks, kes on juba pagulaseks tunnistatud. Kreekas oli viivitus AMIF-i rahade kasutusele võtmisega. olemas on ka Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid, eriti just nimelt Euroopa Sotsiaalfond. Mm, sellel on tähtis roll Itaalias ja Kreekas pikaajalise integreerimispoliitika toetamisel, sinna alla käivad koolitus, mm, tööturumeetmed ja nii edasi, aga e sotsiaalfondi probleem on selles, et see ei ole mõeldud spetsiaalselt ähm, varjupaiga taotlejate ja pagulaste jaoks, see on mõeldud põhimõtteliselt äh, ebasoodsas olukorras olevate, kõikide ebasoodsas olukorras olevate inimgruppide jaoks. ma eeldasin ähm, juba alguses, et nendes riikides on probleemid nende varjupaiga taotlejatega. probleemiks on see, et need ähm, inimesed saabuvad just nimelt väikestele piiriterritooriumidele, Kreeka saared, Itaalia mõned piir, piirilinnad, Ungari ja Serbia vahelisele piirile. ehk teiste sõnadega tohutud massid inimesi saabub väga väikestesse kogukondadesse ja see suurendab ka negatiivset suhtumist seal rändevastast, sisserändevastast ja Euroopa vastast äh, suhtumist. meil on äh, kuueteistkümnenda aasta Europarameetri äh, andmed ja vastajatest eh, suhtusid negatiivselt kaheksakümmend üks protsenti Ungaris, seitsekümmend protsenti Kreekas ja kuue, kuuskümmend üheksa protsenti Itaalias. ma arvan, et Kreekas isegi veelgi rohkem nüüdseks. see avaliku arvamuse halvenemine ja poliitilise, üldise poliitilise suhtumise halvenemine, sellel on oma negatiivsed tagajärjed inimestel on ähm, järjest rohkem nendes riikides selline tunne, et neid on maha jäetud, neid on omaette jäetud, see keegi, eh, kellelegi ei lähe korda nende probleemid ja järjest rohkem on seal selliseid inimesi, kes soovivad näha Euroopas tugevamat, jõulisemat rändepoliitikat millised on tulevikupoliitika väljakutsed? vaja on vähendada survet ja seda koormust piirialades, hoolitseda selle eest, et õiglasemalt saaksid liikmesriikide vahel jagatud pagulased, samuti tuleb mõelda selle peale, kuidas toetada neid riike nende võimekuse parandamisel niimoodi, et neil oleks olemas tõhus vastuvõtu ja äh, integratsioonimeetmete komplekt ning samuti tuleb mõelda sellega, kui äh, tuleb tegeleda nende rändevastaste meeleoludega ja kaasata rohkem kohalikke kogukondi ja erasektorit. Need on mõned nüüd äh, poliitika soovitused, suurem koordineerimine Euroopa institutsioonide ja liikmesriikide vahel suurem Euroopa Liidu roll, et varjupaiga taotlejad ja sisserändajad saaksid õiglasemalt jaotatud liikmesriikide vahel, tõhusam mitmetasandiline juhtimine, liikmesriikide tasandil neid on vaja, neid asutusi liikmesriikides on vaja rohkem kaasata. edasi, integreerimiskulu tuleb jaotada ära omavahel, teadlikkuse tõstmine on väga oluline selleks, et inimestel oleks avatum suhtumine ja veel on ülisuureks probleemiks andmete kogumine ja järelevalve ja seire. seda nii liikmesriikide tasandil kui Euroopa Liidus ja sellega ma lõpetaksin, kui teil on küsimusi, siis vastan hea meelega, kui oskan. suur aitäh äh,. härra Kasad ei ole siin. härra Kosak. Äh, köszönöm szépen a szót, elnök úr és köszönöm a tanul... Suur aitäh, lugupeetud esimees! Mina tahaksin tänada selle uuringu esitlejad selle uuringu eest ja kõigepealt tahaksin öelda, et mina olen pärit riigid, sest äh, mida see äh, uuring ka puudutab, ma tulen Ungarist nimelt äh, ja siin uuringus on teatud märkusi tehtud, mis on seotud negatiivse kuvandiga ja tegelikult see ei tule abiks meie selleteemalistes aruteludes, sellepärast et me räägime siin praegu väga olulistel teemadel mina usun, et oluline on mõisted siin paika panna. sisserändaja pagulane, ebaseaduslik äh, sisserändaja, majanduspagulane, mõisteid on väga palju, mida lihtsalt valimatult kasutatakse kui rääkida Ungarist, siis Ungari kontekstis on väga oluline ja ma Euroopa Parlamendis kordan seda pidevalt, et Ungari jaoks on väga oluline eristada neid mõisteid, mida need mõisted tegelikult tähendavad, me peame selle selgeks tegema ja me peame tegelikult ka eh, neid inimesi aitama, kellel on tõesti õigus varjupaika taotleda, kellel on õigus rahvusvahelisele kaitsele. Ungari äh, sisserändepoliitika Äh, tugineb äh, Ungari riigi välispiiride kaitsel. Ungari on äh, üsna väike riik ja siin me räägime siin räägiti ka integratsioonikuludest. Ungari kulutab integratsioonile vähem kui teised riigid, aga ma tahaksin samal ajal rõhutada seda, et Ungari rahastas ise seda piiriaeda, mis ehitati ja me tegime seda selleks, et pagulaste sisserändajate äh, sissevool oleks reguleeritud, seaduspärane, see aeg läks maksma kaheksasada miljonit eurot, Euroopa Liit ei olnud meiega solidaarne, me tegime seda selleks, et rändesurvet madalana hoida. tahaksin veel kord rõhutada et äh, meie toetame seaduspärast sisserännet, mis toimub vastavalt rahvusvaheliselt kokkulepitud kokkulepetele ja raamistikule aset leiab, ähm, kui sisserändajad tulevad üle piiri seaduspäraselt ja taotlevad äh, varjupaika, siis neid äh, sisserändajaid me Ungaris ka kaitseme. tegelikult on see olukord väga huvitav. Kreeka Äh, on Lähis-Idale geograafiliselt lähemal kui meie ja seal äh, esitatakse vähem varjupaigataotlusi kui Kesk-Euroopas, näiteks nagu äh, Ungaris. kuidas see niimoodi on nüüd juhtunud või kuidas või miks see niimoodi on, et miks nüüd on niimoodi, et, et Kreekas esitatakse vähem varjupaigataotlusi kui Ungaris? Mm, esimene taotlus tehakse siis mitte Kreekas, vaid Ungaris ja kuidas me siia punkti nüüd oleme jõudnud? ja seda vaatamata sellele, et Kreeka on olnud esimene riik, kuhu pagulane jõudis Euroopa Liidu piiresse. ja mina isiklikult leian ja ma arvan, et ma kõnelen siin ka oma kolleegide nimel, ma leian äh, ja Ungari leiab samamoodi, et me peame inimesi kaitsma. aga igal juhul me peame siin mõisted selgeks tegema ja veel viimane asi, mis ei ole tegelikult selle uuringuga üleüldse äh, millega uuring ei tegelenud, aga mina olen veendunud, et tegelikult tuleks lahendada probleeme seal, kus see probleem tekib. me peame probleemi tekkepõhjustega tegelema, me peame sisserände põhjuseid vaatlema kui rääkida Visegradi riikidest, Ungari, Poola, Tšehhi, Slovakkia, äh, siis nemad on investeerinud päritoluriikidesse päris palju raha selleks, et sealsed majanduslikud võimalused paraneksid, et hariduspoliitika paraneks, selleks, et võimalikult pagulased jääksid oma koduriikidesse, mitte ei hakkaks siiapoole tulema. ja nüüd lõppmärkus minu poolt. arutelu Euroopa Liidu siseselt sellel teemal ei ole loomulikult veel lõppenud, aga väga oluline on see, et solidaarsus oleks paindlik. siin sellele probleemile ei ole ühtset lahendust nimelt seda, et pagulasi nüüd kohustuslikus korras siin Euroopa siseselt äh, hakkaksime ümber äh, jaotama, ümber paigutama, tegelikult meil oleks vaja paindlikumat, äh, paremat lahendust. ja tõesti nüüd viimane märkus minu poolt Ma ei saa öelda, et ma olin või olen šokeeritud, kuid tõesti ilmselge on see, et väga paljud noored ja ka lapsed Äh, neid inimesi on ka palju pagulaste hulgas ja me räägime lastest, äh, aga, aga äh, samas on ka väga palju neid, kes kasutavad ära oma iga selleks, et andmeid võltsida ja pettust niimoodi läbi viia ühesõnaga, väga oluline on see, et siserännet reguleeritaks, välispiire tuleb kaitsta ning äh, probleeme tuleks lahendada nende äh, tekkekohas. inimesed peaksid jääma sinna, äh, kust nad pärit on, ja tõesti, pagulased, kes on selle sõna otseses mõttes pagulased, peaksid meie abi saama, aitäh. vaatan, et siin ei ole ALDE esindajaid, härra Kalvet Šambun on siiski kohal. vabandust, siiski aitäh, härra esimees. tahaksin kõigepealt teid tänada selle uuringu esitluse eest ja ma tahaksin esitada ühe küsimuse ja teha ka muid märkuseid. tahaksin teada, kas meil on konkreetseid andmeid selle kohta, kui kulukad on need vastuvõtumeetmed ja kui palju kuludest kantakse Euroopa Liidu poolt ja kui palju langeb liikmesriikide õlgadele, näiteks Itaalias väidetavalt maksab Ita-, riik kinni kaheksakümmend viis protsenti ja viisteist protsenti Euroopa Liit. tahaksin teada, kas neis kolmes riigis, mida te mainisite, te mainisite sellest äh, kulude probleemist ja kas teil on konkreetseid andmeid, mulle tundub see väga tähtis olevat eriti sest äh, on oluline rääkida integratsiooni küsimustest, aga samas ka on oluline see, et äh, vastuvõturiik on Euroopa, äh, jagab oma vastutust Euroopa Liiduga ja kõik need riigid, keda te mainisite, on vastuvõturiigid. Teil on õigus öelda, et äh, on probleem avaliku arvamusega. ma ei arva, et avalik arvamus eksib, vaid äh, ma ei ole see, kes arvab, et avalik arvamus tingimata äh, on õige arvamus, kuid seda ei tohi ka unustada seega olen nõus sellega, mida ütles meie Ungari kolleeg hetk tagasi. üks probleem avaliku arvamusega on see, et me ei tea, kas räägime pagulaste saabumisest, kas räägime asüüli statuudi laienemisest pagulastele, kas räägime pagulaste integreerimisest või räägime üldiselt äh, immigratsioonist. ja avalikkus on suures segaduses sellega seoses. avalikkusel on selline äh, mulje, et on olemas selline globaalne migratsioonifenomen, mida me ei suuda kontrollida ja seega äh, kui on tegemist väärtuste küsimusega ja Euroopa Liidu eh, väärtuste küsima, selle kõige juures immigratsioon on hoopis midagi muud, mis on eh, seotud ka eh, tasakaalustatuse küsimusega, integratsioonivõimega erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides ning selles osas isegi teie uuringutes ma arvan, et meie ei saa rääkida immigratsiooni eelistest, kui me räägime pagulastest, vaid eh, see küsimus peaks olema väga erinev. loomulikult on meil palju aruteluteemasid ka kogu Euroopa Liidus. ma ei tea pagulaste saabumist, vastuvõtmist ja integreerimist peaks äh, olema samas määral finantseeritud kui okastraatide püstitamine ning äh, ma loomulikult olen täiesti nõus ka sellega, et öelda et äh, seda küsimust tuleb käsitleda väga põhjalikult. praegusel hetkel, kui tegemist on immigratsiooniga, äh, siis äh, on üks asi, siis on rääkida arenguküsimustest ja kui me räägime integratsioonist, siis me räägime ka päritoluriikidest ja jagatud vastutusest. kõik need küsimused on äärmiselt komplekssed ning äh, minu esimene küsimus puudutas seega kulude jagamist, teine nendes kolmes riigis, millest te mainisite, siin ei ole mitte ainult äh, saabujate integreerimine Eh, nende küsimus, kes, kellel on eh, alaline õigus eh, kohale jääda, vaid kas oleks võimalus rääkida võimalusest tagasi pöörduda päritoluriiki, sest kui asi puudutab pagulasi, kes riikidest, kus, kus on akuutne kriis antud hetkel, siis ei saa unustada võimalust, et äh, Eh, päritoluriigis on toimunud meeletu hävitustöö, kuid eh, võiks siiski mõelda võimaluse peale, et eh, tuleks mõelda selle peale, kas võiks aidata inimestel tagasi pöörduda, kui kriis on lõppenud. meie kõneleja Thank you uh,, chair. suur aitäh, härra esimees ja suur aitäh ka poliitikaosakonnale tehtud töö eest ja selle uuringu äh, ettekande eest. kahjuks ma olin teisel kohtumisel kõnelemas ja ma ei kuulnud seda äh, ettekannet, aga tekst on mul juba olemas ja ma tahaksin tänada teid tehtud töö eest. omalt poolt ka tahaksin teha mõned kommentaarid hektarid. ei ole kahtlustki, et äh, pagulaste integreerumine meie äh, ühiskondades on otsustava tähtsusega. praegusel hetkel on olukord väga tõsine ja äh, see olukord nõuab kõrgetasemelist poliitilist tegutsemist, eriti tuleb lõpule viia varjupaigareform Euroopa Liidus. aga kui hakata üksikasjalikumalt vaatama arutelusid mitmeaastase finantsraamistiku kohta, pealt, siis kui me ei mm, prioritiseeri piisavalt integratsioonipoliitikat, siis me teeme suure vea. mina olin raportööriks äh, pagulaste äh, int-, integratsiooni küsimuses tööturule, see oli algatusraport ja mul on hea meel, et paljud nendest teemadest, mida ma oma raportis mainisin, on ka teie uuringus ära toodud. näiteks, et puuduvad pikaajalised strateegiad ja piisavad rahalised vahendid see ähm, väljakutse on väga kiireloomuline, mille ees need kolm riiki seisavad ja seetõttu ei ole tegelikult ka üli üllatav, et need riigi poliitikad on olnud nii erinevad võrreldes näiteks Ungari ja Itaalia poolt tehtud. meie peame tegutsema selle nimel, et saavutada toimiv üle-euroopaline süsteem ja seda otsust ei tohiks jätta üksikute liikmesriikide kätesse, sest et me räägime ju sadade tuhandete inimeste elust ja saatusest ja ilmselge on see, et Euroopa Liitu tervikuna puudutab see küsimus ja mitte ainult liikmesriike eraldiseisvana ja näib äh, ilmselgena ka see, et äh, nende riikide integratsiooni ja vastuvõtusüsteemid äh, sõltuvad täiel määral Euroopa Liidu rahadest, seda siin ka juba öeldi, enne kui ma siia saali jõudsin. eriti MAMIF ja SF on siin olulised, ehkki see viimane tegelikult ei ole just varjupaigataotlejatega seotud. parlament on nõudnud äh, piisavalt ressursse koha peal, me peame, et äh, me peame tegema kõik selleks, et äh, EMF ja AMIF saavad piisavalt lisavahendeid. Ähm, oluline on sporaadilised algatused tuua kokku Euroopa tasandi eh, ühtseteks algatusteks ja need peavad kaasama ka kohaliku tasandi ametivõime ja kodanikuühiskonna esindajaid, kes sageli neid programme ka juhivad. komisjon on sellel teemal tööd teinud ja me ootame eh, pikisilmi uut MFF-i ettepanekut ja loodame, et see on tasakaalustatud eh, ettepanek varjupaiga küsimustega seoses. ma tahaksin lisada ka seda, et mm, Ähm, selle teemaga seondub ka poliitiline tundlikkus ja see aspekt. Äh, piirkondlikud, kohaliku tasandid, Mm, omavalitsused, poliitikud peavad langetama väga keerulisi otsuseid, kui me räägime ESF-i rahade eraldamisest projektidele, mis on eh, pühendatud pagulaste mm, integreerimisele, selle asemel, et eraldada seda raha teistele haavatavatele rühmadele ja see tähendab seda, et eh, Euroopa tasand peab tegema tõsist planeerimistööd, sest et vastasel korral äh, on äh, see hind, mida me selle eest maksma peaksime, liiga kõrge, me jääme ilma valijatest. me peame mõistma, kus see probleem on suur-suur aitäh äh, selle suurepärase tehtud töö eest äh, ja see on kindlasti meie komisjoni jaoks oluliseks edasiminekuks ja see on heaks aluseks edasiseks tööks ka parlamendile ning loodetavasti langetame me varsti olulisi otsuseid, kui me räägime ressursi planeerimisest, äh, mis minu arvates on võtmetähtsusega teema, kui me nendel teemadel räägime, aitäh! Pour... tänan, kuue ja roheliste nimel ei soovi keegi sõna võtta, nii et annan sõna härra Dominik Martani. tänan, härra esimees, aitäh teile ettekande eest. mis puudutab äh, integratsiooni Kreekas, Itaalias ja Ungaris, äh, te valisite välja väga tüüpilised riigid, sest äh, suurem osa migratsioonivoogudest läheb läbi nende riikide. tänan teid selle aususe eest teie raportis näeme, et arvud on väga kõnekad ja näeme ka seda, et, et pagulasi on tegelikult väga vähe ja eriti on, palju on majanduspagulasi. Te ütlete, et tegemist on riik, läbi sõiduriikidega, kuna tegemist on läbisõiduriikidega, siis äh, va-, äh, va-, erilisi äh, võimalusi ei ole, nad kas äh, toimub regulee-, nende olukorra seadustamine, eelkõige just Kreekas ja Itaalias on see nii, või siis pannakse tabalukk ette ning äh, mulle tundus, et te ütlesite, et nii on just Ungaris. aga siin on veel üks, äh, äh, kus äh, te rääkisite oma poliitilistest veendumustest. Te mäletate, me kunagi kohtusime Punase Risti esindajaga ja üks Aafrika härrasmees osales kes ütles, et äh, iga-aastane migratsioonivood äh, tähendavad kuuskümmend miljonit indiviidi ning äh, ta ütles, et on tõestatav et, et kümme protsenti ehk siis kuus miljonit soovisid jõuda Euroopa riikidesse. samal ajal kasutas sama sõnastust kui teiegi ja räägiti integratsioonist. ja Punasel Ristil oli kolm prioriteeti, esimene integreerida, teiseks aidata töökoht leida ning kolmas üllatavaks organiseerida perekondade ühendamine. see on väga tähelepanuväärne eh, Eh, ei ole mõeldudki selle peale, et inimesed oma kodudesse tagasi läheks, kes nagu tõeliste pagulastega oleks tegemist. mind sõna integratsioon häirib ja minule meeldiks rohkem, kui me räägiks assimileerimisest. miks mind integreerimine häirib? Eh, me üritame neid integreerida nende kommete ja tavadega ja see tekitab kommu kommuunide teket ja milliste kommuunide teket. Need on inimesed, kellel on oma traditsioonid, nii vana, see on ometi vana tõde, et kui lähed Rooma, tee nagu roomlased. seega on vaja assimileerida. ja siin minu meelest te natuke Te rääkisite rahvast negatiivsest äh, reaktsioonist, aga miks see reaktsioon äh, halb on, miks äh, see on reaktsioon, miks Ungari reaktsioon halb on? Ungari teeb seda, mis ta suudab oma vahenditega. see on legitiimne reaktsioon. Te rääkisite Euroopa vastasest liikumisest. sellist asja pole olemas. on ainult inimesi, kes konstateerivad, et tehnokraatiline struktuur nimega Euroopa Liit võtab võib-olla vastu halbu otsuseid, aga Euroopa, kallis proua, on olemas, meil on kus tuhat kuussada aastat ajalugu oma traditsioonidega. meil ei ole olemas sellist asja nagu Äh, nagu Euroopa vastane liikumine. aga Euroopa rahvad äh, konstateerivad äh, nagu nad tunnevad, et nad peavad Euroopa tehnokraatia vastu reageerima. Nad protesteerivad komisjoni ja volinike vastu, kes saadavad Euroopa Parlamenti tekste, et Äh, me kinnitaks nende tegevust, legitimeeriks seda. seega on olemas täiesti legitiimne reaktsioon. ja kuna teie meile seda uurimust tutvustati, aga vabandust, et teile nii rumala küsimusi esitan, aga kui kõik need inimesed selle asemel, et tuleks läbi Kreeka, Ungari ja Itaalia tuleks läbi teie magamistoa. kas see teile meeldiks? ma arvan, et äh, teil oleks ka äh, teie, äh, teie reaktsioon oleks legitiimne, sest teid häiriks see, kui rünnataks teie, teie külmkapi. ja võidelda negatiivsete suhtumiste vastu ja nõuda suuremaid vahendeid äh, äh, Euroopa fondidelt. aga kes selle kinni maksavad? kust see raha tuleb, kelle taskust? seega tuleb alati äh, rääkida äh, lahendustest. esimene äh, Äh, äh, suunata ümber migratsioonivood, äh, kui minnakse Šveitsi, siis sellepärast, et seal on miinimumpalk kolm tuhat kuussada eurot kuus. mina olen Euroopa Parlamendis Prantsuse saadik, mina eelistan prantslasi kõigile teistele. seega me peame viima need inimesed tagasi nende koduriikidesse arengupoliitika abil ja äh, seega kogu see niinimetatud integratsioonipoliitika äh, peaks äh, minema tagasisaatmisele. ja kolm sõnasoovijat, teil palun kahe minutiga lõpetada, sest muidu ei ole meie külalisel võimalik meile vastata. neli kõnelejat. palun, Toomas Mann, palun suur aitäh, mina olen pärit Saksamaalt ning äh, mina kõnel, äh, istun äh, oma ungarlasest sõbra Adami kõrval, Adam. kui tõesti, kui mm, vaadata aastat kaks tuhat viisteist, siis meie võtsime Saksamaal äh, vastu ka pagulasi, kes olid ka Ungaris olnud äh, ning Ungari äh, ametivõimud palusid sakslastel tegutseda. me pidime päris kõrget hinda maksma. inimesed ei olnud kontrollitud, nad tulid meie juurde igalt poolt ja meie olime uhked oma vastuvõtukultuuri üle ja Mm, nüüd äh, ma olen sinuga nõus, äh, me peame asju diferentseerima, äh, varjupaigataotlejad, pagulased, majanduspagulased, sisserändaja, väga oluline on see, et meie poliitiliselt vastutavad inimesed ütleksime, et jah, tehkem asjad selgeks, me ei saa kõike ühte patta panna ja loota, et asi toimib. Brando Benifei raport pagulaste Mm, integratsioon tööturule, selle raporti kallal me tegime väga head koostööd, jõudsime paljudele kompromissidele, ma olin variraportöör ja ma olen väga uhke selle tehtud töö üle äh, ja mm, ma loodan, äh, et äh, inimesed mõistavad ka seda tegelikku olukorda. see kui me räägime näiteks ähm, saatmata alaealistest, kui me mõtleme nendele inimestele, kellel on vaja toetust, me ei saa lubada tekkida radikaliseerumisel, jah, me peame tagama õiglase jaotuse, aga me peame ka solidaarsuse tagama selles vallas ja me peame silmas pidama ka seda, et äh, siin ei ole mingit Viisegraadi liitu teiste äh, Euroopa Liidu osade vastu, Adam, seda me ei tohi lubada. me peame koostööd tegema, me räägime solidaarsusest paljudes valdkondades, me peame kvoodid paika panema, jagamaks ühiselt äh, koormat, aga me peame ka kulusid ühiselt jagama, sellepärast et muul viisil see kõik toimida ei saa Äh, ja mm, see uurimus on minu arvates väga oluline selles kontekstis, jah, meil on vaja solidaarsust, meil on vaja ühist lähenemist, äh, seda ka on vaja äh, ja Mm, äh, väikesed rühmitused teevad kõva häält, aga äh, nad ei ole nii tugevad. me peame olema radikaliseerumise vastu, me peame solidaarsusele oma lähenemised äh, rajanema. me ei tohi uusi aedu või müüre püstitada. me peame oma teemadest rääkima ühiselt ja me ei saa lihtsalt äh, arutelusid äh, blokeerida, panna veetod peale, selline asi ka ei tohi toimida. Ähm, mul on tegelikult veel palju, mida öelda tahaks, aga kahjuks on ainult kaks minutit aega. aitäh, järgmine kõneleja, kaks minutit. Äh, aitäh, juhataja. kõigepealt suur aitäh selle uurimuse ja selle ülevaate eest. kaks tuhat aastat on möödunud pärast seda, kui inimesed läksid Rooma ja ma arvan, et sellega on maailm väga palju muutunud, ma arvan, et Rooma impeeriumist me peaksime võtma üle selle, mis on hea, aga samas arvestama ka sellega, mis meil on, mis meil on seitsmeteistkümnendal ja kaheksateistkümnendal aastal. mul on mõned probleemid selle uurimusega, kolleeg Rochefort ja, kolleegid Rochefort ja Benifier ka seda, seda puudutasid viimased aastad ja need kolm riiki, see, mis seal toimus, oli täiesti ainulaadne ja ootamatu. mitte iialgi varem ei olnud sinna saabunud selliseid masse inimesi ja loomulikult nad ei olnud selleks valmis. kolleeg Benifei ALDE variraportöör koostas ka raporti inimeste vastuvõtmise ja integreerimise kohta. Ehm, vastuvõtmine ja integreerimine tähendab mida? see tähendab esiteks teadmisi ja teadmised ei tule taevast, need inimes-, need riigid ei, ei olnud varem midagi sellist kogenud. ehk kogemusi ja raha oli vaja. Euroopa Liit kutsus üles liikmesriikide solidaarsusele, jah, loomulikult seda oli vaja, aga minu jaoks oli äärmiselt problemaatiline toona, et komisjon ei olnud sugugi valmis nendele riikidele appi tulema, aitama neid vabaühendusi, neid ametiasutusi, et neid inimesi vastu võtta ning siis selgitama neile, mida eh, on vaja, mis mõttes integreerida Ähm, haridust, koolitust, meditsiiniabi ja nii edasi. ehk palju kulutas Euroopa Komisjon selleks sündmuseks, äh, selleks unikaalseks sündmuseks, mis mõned aastad tagasi toimus? järgmine kõneleja, kaks minutit. Ähm, proua Šoidrova, suur aitäh, et mulle sõna andsite. ma tahaksin öelda, et me peaksime pagulasi vaatama inimestena, mitte lihtsalt kuivade numbritena. solidaarsus on muidugi iseenesestmõistetav selles vallas. kui me räägime sellest immigratsiooni sisserände lainest, mis siin on toimunud, siis ma usun, et esmajoones äh, me peame tagama ka julgeolekupoliitika toimimise. see on väga oluline äh, äh, siin ei ole võimalik solidaarsust ja julgeolekut äh, lahus hoida Äh, ma tahaksin tänada selle uurimuse eest teid. Äh, ma leian, et äh, tegelikult on meil vaja aktuaalset informatsiooni, ajakohast informatsiooni. aastat kaks tuhat kuusteist mainitakse siin, olukord on sellest ajast peale arenenud, edasi liikunud kuidas on äh, integratsioon toimunud selleks, et äh, integratsioon oleks nüüd tulevikus edukas, on meil vaja aktuaalsemat informatsiooni selle koha pealt, äh, kuidas on õnnestunud neid inimesi tööturule kaasata, õpingutesse kaasata ja mm, Kreeka kontekstis see kõik ei toimi väga hästi endiselt on seal pagulaslaagreid, keskusi, kus need pagulased elavad ja need inimesed ei käi kursustel või koolis Nad ei liigu ka edasi äh, nendest keskustest või ei pöördu ka tagasi äh, oma koduriikidesse, kui nende Euroopa Liidus viibimise õigus äh, aegub. ja seetõttu on ääretult oluline vaadata sellele probleemile ka andmete pilgu läbi. meil on aastad, andmed aastad kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kuusteist, aga me oleme juba aastas kaks tuhat kaheksateist, me peame vaatama, milline on tegelik olukord ja tegelikult mulle tundub, et olukord on keerukam, kui sellest uuringust võib jääda mulje. proua Morvai, palun. Köszönöm szépen, e, attól tartok, hogy... E, Suur aitäh! ma kardan, et siin on pisut valesti aru saadud sellest, mis toimus aastal kaks tuhat viisteist. sakslased mm, jätavad sellise mulje, nagu nad oleks teinud ülima teene Ungarile sellega, et nad sadu tuhandeid inimesi vastu võtsid meilt, aga ise nad ju kutsusid neid. proua Melk-, Merkel tegi seda. sakslased olid need, kes kutsusid sadu tuhandeid ähm,, Ungarist ei kutsunud neid keegi Ungaril ei olnud vähimatki pistmist sellega, kuidas järsku äh, need massid äh, vallutasid äh, meie raudteejaama Budapestis, kuidas üksikuid naisi küladest tülitati. jah, suur tänu meil ei olnud millega selle, midagi sellega pistmist, ehk ärge jätke nüüd sellist muljet, et, et te tegite nagu suure vastutuleku, et, et võtsite nad vastu, need, kes meie riigi kaudu sõitsid teile. jääb mulje, nagu siin oleks ähm, opositsiooniparteide ju-, jutt, Äh, kes äh, soovivad Ungaris võimu endale võtta aprillis. palun ärge liialdage see, siin jääb mulje, et see häbiväärne rändepoliitika, et see peaks nagu äh, nuga pehmest võist läbi minema. ungarlased ei ole nõus sellega, ungarlased ei soovi, et teie unelm realiseeruks, jumal kaitse Ungarit. Euh. viis minutit. annan nüüd ettekandjale vastamiseks, kui see viie minutiga õnnestub teha, sest siin oli päris palju materjale. lugupeetud juhataja see oli ääretult huvitav keskustelu. ma sooviksin rõhutada, et meie tegime uurimuse. see ei olnud ideoloogiline aruanne. see oli teaduslik ähm, analüüs, analüüsisime andmeid, panime algusest peale kohe selgelt paika, ka definitsioonid, millega me tegeleme ja mida me milleks nimetame. uurimus keskendus pagulastele. Kreeka, Itaalia ja Ungari olid riigid ja tähtis oli vahet teha varjupaiga taotlejate ja pagulaste vahel. tunnustatud pagulased on need, kellel on õigus jääda sinna riiki, kus nad on ja samuti neil on õigus kõikidele nendele teenustele, mis seal riigis on tänu oma pagulastaatusele. Nad pagu, pagenevad sõja, tagakiusamise, nälja eest ja nii edasi. varjupaiga taotleja, see on nüüd teine mõiste, see on inimene, kes saabub kuskile riiki, esitab oma taotluse ja siis see riik menetleb seda taotlust. vaadatakse, kas seda isikut saab, kas tema varjupaigataotlust saab tunnustada või mitte. selleks menetluseks kulub aega. selle mm, aja, menetlusaja jooksul on inimesel vaja ka kuskil peatuda. siis, kui pagulastaatus antakse, siis on tal võimalus integreeruda, aga, aga mm, kui pagulas see menetlus väga pikk on, siis noh, tööturule ei saa seda inimest saata, aga midagi on võimalik temale pakkuda, kas keelekursusi või mingisuguseid muid selliseid asju. ehk meil on väga selgelt paika pandud, millal me räägime pagulastest, millal me räägime varjupaiga taotlejatest ja millal me räägime sisserändajatest üldiselt. sellepärast, et mõningates kohtades meil on ainult üldised andmed sisserändajate kohta. seda esiteks, nüüd kulud me analüüsisime olemaid, olemasolevaid andmeid kolmes riigis meil ei olnud võimalik täpselt välja arvutada vastuvõtu hinda nendes riikides, me lihtsalt vaatasime, milliseid rahasid seal Euroopa fondidest oli kasutatud. tagasisaatmispoliitika, seda tavaliselt ei saa seostada pagulasega, seepärast et kui inimene on ametlikult tunnistatud pagulaseks, siis teda ei saa tagasi saata, äh, vastasel juhul äh, seab see selle inimese elu riski, nii et, äh, riski alla, nii et me peame väga selgelt aduma, millest me räägime. negatiivne suhtumine. järgmine küsimus. mina rääkisin nendest inim-, vastajatest, kes olid küsimustele vastanud, nende negatiivsest suhtumisest ja rääkisin ka sellest, et tegelikult see on arusaadav, miks nendes väikestes kohtades, väikestes kogukondades, kuhu ühtäkki laekus tohutu arv neid varjupaiga taotlejaid, miks seal oli selliseid ähm, negatiivseid meeleolusid veel informatsiooni ähm, värskus. see uurimus viidi läbi möödunud aastal, juuni kaks tuhat seitseteist oli toona. nüüd on meil värskemat infot juba kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta esimeste kuude kohta. inimeste arv piirile laekuvate inimestel arv, varjupaiga taotlejate arv on langenud, aga endiselt on väga suur arv neid inimesi, kelle taotlusi alles menetletakse. Nende inimestega on see probleem, et nad on põhimõtteliselt vaakumis seni, kuni võetakse vastu otsus nende taotluste kohta. Nad ei saa töötada, nad ei saa mitte midagi teha ma arvan, et me peaksime võib-olla mõtlema ka selle peale, et millist poliitikat võiks äh, kasutada selleks, et neid inimesi kaasata mingisugustesse projektidesse, et neil oleks võimalik midagi anda sellele kogukonnale, kus, kus nad ootavad seda otsust, sellega ma oma vastuses piirduksin. meie järgmine kohtumine toimub kahekümne seitsmendal märtsil kell neliteist kolmkümmend ja eh, juhataja tänab lahkelt ka tõlke. head päeva!